Buonasera a tutti eh,. Dichiariamo. tere pärastlõunat kõigile. päevakorra projekt on vastu võetud selleks nädalaks ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on arutelu suuliste küsimuste üle komisjonile ja need küsimused puudutavad nafta hinnatõusust põhjustatud kriisi Euroopa kalandussektoris ja sõna saab kõigepealt härra Kadek, palun, kaheks minutiks. härra president, suur tänu. härra president, kallid kolleegid, härra volinik, Euroopa Parlamendil on ainult üks asukoht ja selleks on Strasbourg ja nüüd äh, nafta hinnatõusu juurde. praegusel hetkel on nafta hind üle saja dollari barreli kohta ja väga paljud äh, riik, paljusid riike mõjutab see nafta hinna tõus, mis on olnud pidurdamatu viimastel kuudel. kui inimesi tõesti ka huvitab see, mida ma tahaksin teile öelda, siis palun andke teada, kui mitte, siis kah, sest mm, võib-olla me saaksime siis natukene oodata, härra president, äh, et jätkata kallid kolleegid, ütleb härra president, kes soovib täiskogu saalist lahkuda, palun aga tehke seda kiiresti ja vaikselt ja palun ärge siin treppidel pidage eraviisilisi vestlusi. me peaksime härra Kadekile andma võimaluse rääkida ilma selle taustamürata siin. jah, me paneme kella uuesti käima, nii et alustame uuesti, härra Kadek, teil on sõna härra president, proua volinik, kallid kolleegid. Euroopa Parlamendil on üks asukoht, selleks on Strasbourgis ja kordan nüüd uuesti, veebruarikuust kahe tuhande üheteistkümnendast aastast on nafta hind tõusnud ja praeguseks hetkeks on hind üle saja dollari barreli kohta ja väga paljud kalandusega tegelevad riigid on sellest nafta hinna tõusust rängalt puudutatud kalandussektoris on kulud tõusnud väga palju ja seda nafta hinnatõusu tõttu ja eriti just väikesed ettevõtted on sellest puudutatud. pea kõik eksperdid ähm, on äh, mures nafta hinnatõusu pärast ja ma tahaksin, et me midagi ühiselt võtaksime ette selleks, et väikesed kalandusettevõtted saaksid oma tegevust jätkata, kuigi tegevuskulud on nafta hinnatõusu tõttu nii palju tõusnud ja selle küsimuse puhul palun mina, et äh, liikmesriikidel oleks õigus aidata kalamehi ja kalameeste ühendusi selleks, et nad saaksid oma tegevust jätkata. nii et me peaksime de minimis abi kolmekümnelt tuhandelt kuuekümnele tuhandele eurole ettevõtte kohta tõstma tegemist ei ole ju mitte parlamendi rahaga või Euroopa Liidu rahaga, tegemist oleks vahenditega, mida Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid tagada ja hoolitsedes muidugi samal ajal selle eest, et konkurentsi ei moonutataks ja ma tõesti palun, et komisjon seda ettepanekut analüüsiks ja võtaks kuulda kõiki neid äh, muretsevaid hääli, mida me Euroopa kalandussektorist kuuleme, tegemist on tõesti inimestega, kes soovid saada, kes soovivad saada korralikku tasu oma töö eest, tihti on kalandussektoris tegevad naised ja see tõttu on olukord meie jaoks eriti tähtis. kalandussektor on ka väga killustunud ja seepärast on väga tähtis meil toetada kalandussektorit. kalandussektor puudutab ka ähm, maastiku planeerimist ja ta puudutab ka julgeolekut ja turvalisust Euroopa Liidus. suur tänu, härra Kadek, ütleb härra president ja nüüd saab sõna äh, härra Jan Pelder, ka teil on kaks minutit, härra Pelder, palun suur tänu, härra president. olukord kalandussektoris on tõesti murettekitav. nafta hind on kõrge, samal ajal kala hinnad on ajalooliselt madalad. kallid kolleegid, ma tõesti palun, et te arvestaksite oma otsustes kalandussektoriga, sellepärast et kalandussektor ei ole tähtis mitte ainult Hollandi jaoks, vaid ka Prantsusmaa jaoks, Ühendkuningriigi jaoks ja teiste riikide jaoks. meil on praegusel hetkel juba väga palju probleeme lesta kalaga ja seepärast äh, imporditakse seda sisse. meil ei ole meil ei ole vaja tuua äh, lestalisi muudest riikidest, kui meil Euroopa Liidus lestavarud on piisavad. ja praegusel hetkel on lesta hind nii madal ning oksjonitel müüakse seda ka veelgi madalamalt. lesta hind ei tohi langeda. lest on väga tähtis kala, kalameeste jaoks ja kui meil ei ole kalamehi, ei ole võimalik enam osta ka kala ja eriti lesta ja see seetõttu tuleb meil välja mõelda meetmed, millega toetada kalandussektorit. suur tänu, jah, mul on kahju, ütleb härra president Äh, härra, te palusite sõna, ma arvasin, et te soovite saada vaba mikrofoni osas sõna, aga te soovite härra Kadekilt küsida. härra Leichtfried, kui te soovite küsida mingi küsimuse, siis palun, jah. härra Kadek, kas te olete valmis vastama härra Leichtfriedi küsimusele? jah, härra Kadek noogutab, nii et palun, härra Leichtfried. president ähm,, härra president, mul oleks kolleeg Kadekile tema mureküsimuste kohta nimelt, äh, ta rääkis seda, et Euroopa Parlamendi ainsaks asukohaks on härra Strasbourg. kallis kolleeg, võib-olla te olete ka märganud, et mõnikord tuleb parlament kokku ka Brüsselis ja võib-olla olete te ka käinud komisjoni koosolekutel äh, Brüsselis ja võib-olla olete ka näinud, et mõnikord oleme me Luksemburgis, nii et tahtsin teile lihtsalt äh, öelda, et me siiski ei ole mitte ainult Strasbourgis. suur tänu ja härra Kadek, teil on sõna vastuseks, palun jah, tahtsin lihtsalt teile meenutada seda, et lepingutes on see asi selgelt paika pandud, Euroopa Parlamendi ametlikuks asukohaks on see täiskogu saal siin, kus me oleme ja see saal asub Strasbourgis ja ainult Strasbourgis. jah, me töötame vahel ka Brüsselis, mina olen ka iga kuu kaks nädalat Brüsselis, aga parlamendi asukohaks on Strasbourg. Bene Continuiamo eh, con... hästi, jätkame nüüd meie arutelu ja nüüd saavad ülejäänud kaasesitajad sõna ja kõigepealt Brita Raimers, kaks minutit, palun. härra president, proua volinik, kallid kolleegid nafta pidev hinnatõus on väga paljude ettevõtete jaoks Euroopa Liidus suureks koormaks, lisakoormaks. eriti just Euroopa kalurid kannatavad nafta hinnatõusu all sellepärast, et neil ei ole võimalik lisakulusid äh, tasakaalustada kõrgemate hindadega. praegune olukord Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas on äh, seda probleemi veelgi suurendanud ja seepärast tuleks meil kontrollida, kuidas nafta hinna tõus äh, Äh, mõjutab Euroopa Liidu majandust ja tööhõivet. millised sektorid on eriti ohustatud ja kuidas oleks võimalik neid sektoreid toetada, ilma et samal ajal äh, moonutataks konkurentsi? seepärast me kutsume komisjoni üles täpselt selliseid analüüse läbi viima. on väga tähtis, et meie toetame Euroopa kalandussektorit selleks, et me äh, oleksime sõltumatud kolmandatest riikidest tulevast impordist meil on vaja ühine kalanduspoliitika üle vaadata, seda reformida ja seepärast tuleb meil ka selle küsimuse puhul olla väga äh, väga laia silmaringiga ja ettevaatlik. suur tänu äh,, äh, proua Reimets ja nüüd äh, Ulrich Roodust, palun. Ulrike Roodust, suur tänu härra president, proua volinik, kallid kolleegid, Euroopa kalandussektor on väga raskes kriisis, minu kolleegid juba mainisid seda kalurid pea kõikidest liikmesriikidest räägivad, et nende sissetulekud vähenevad ja et tegelikult nende püsimajäämine on juba ammu küsimuse all aga miks on meie kalurite sissetulekud nii madalad? esiteks sellepärast, et kalavarud vähenevad, hinnad ähm, kukuvad, eriti just nendes piirkondades, kus kalavarud on veel korralikult olemas ja kus pakkumine on olemas ja ka seetõttu, et ettevõtete kulud tõusevad äh, nafta hinnatõusu tõttu kallid kolleegid, äh, poliitikud peavad siin midagi ära tegema. meil tuleb anda endast kõik selleks, et aidata ma kordan, mida meie saame ära teha. konservatiivide resolutsiooni ettepanek äh, läheb isegi kaugemale kui see, mida me saame ära teha. Nad on nõusnud, nõudnud, et de minimis toetused äh, suureneksid saja protsendi võrra kolmekümnelt tuhandelt eurolt kuuekümnele tuhandele eurole aga kütusetoetusi ei saa väga paljud liikmesriigid endale lubada paljude Euroopa kalurite jaoks ta ei tähenda see nõudmine siis mitte mingit abi. ja peale selle jäävad püsima ka ülejäänud probleemid, esiteks see, see, et äh, ülekalastatus äh, suureneb veelgi ja turuprobleemid jäävad alles. mis puudutab kalandussektorit, siis meil on veel üks suurem probleem liikmesriigid kasu-, ei kasuta Euroopa kalandusrahastu vahendeid, kuigi Euroopa Liit Äh, maksab projektide puhul viiskümmend protsenti ja see on küsimus, kus me peaksime midagi muutma. kallid kolleegid, äh, mõelgem neljapäevaks välja mingi parem lähenemine, äh, mõistlik lahendus jätkusuutliku kalandussektori jaoks, suur tänu! suur tänu, proua Rodust! ja järgmisena proua Löövin, palun. kaks ja pool minutit suur tänu! ja suur tänu ka äh, kolleeg äh, Alan Kadekile, kes andis meile täna võimaluse rääkida sellest äh, niivõrd olulisest küsimusest. kõigepealt, mis puudutab nafta hinna tõusu, siis tegelikult kaks sektorit on jäänud energiamaksudest puudutamata, need on olnud Äh, lennundussektor ja laevandussektor, sealhulgas äh, kalandussektor äh, ja sellega seoses võib öelda, et kalandussektorit mõjutab nafta hinnatõus vähem kui teisi sektoreid Euroopa Liidus, kuivõrd maksustamine on neist mööda läinud. tegemist on juba varjatud toetuse liigiga, mis on võimaldanud kala, Euroopa kala, kaluritele edasi jätkata püügitegevus, tegevust, tegevust väljasuremise ohus olevate kalaliikide osas. ja tegemist on ka sektor, sektoriga, kus on fossiilkütuste kasutus äärmiselt suur, nagu näiteks põhjatraalerite puhul eriti. ja vähese tähtsusega abi ülemmäära on juba ka kümnekordistatud võrreldes algmääradega ja see on ka suur toetusallikas kalandussektorile samal ajal aga rahvusvahelisel areenil anname üha uusi lubadusi, lubame süsinikdioksiidi heitmeid vähendada äh, ja ka keskkonnakahjulikud toetused oleme lubanud kahe tuhande kahekümnendaks aastaks kõrvaldada. WTO läbirääkimiste kontekstis äh, keskendume ka sellele, kuidas äh, kalandustoetuste moonutavat mõju lõpetada. ja ma arvan, et kui Euroopa Liit peaks vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstma praegusel hetkel, siis see kindlasti seaks ohtu Euroopa Liidu liidri rolli läbirääkimisprotsessides üle kogu maailma, see oleks signaaliks, sõnumiks teistele riikidele Äh, selle kohta, et ka nemad võivad suurendada oma toetusmäärasid äh, fossiilkütuste osas ja samuti viiks see maailma kalavarud väljasuremise äärele, see on küll viimane, mida me sooviksime näha, see oleks tõesti vale sõnum maailmale turg peab toime tulema hinnatõusudega ja see peab olema ka komisjoni juhtlõngaks selles küsimuses suur tänu, proua Lövin ja palun, proua Maria Damanaki. suur tänu. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, komisjon on teadlik praegusest olukorrast kalandussektoris kütuse hinna tõus on üks tegur, kuid tegemist pole ainukese teguriga, mis on sektoris kriisi tinginud ja äh, kütuse hinnale keskendumine selle olukorra lahendamiseks äh, on üks äh, lähenemine, me kutsume üles liikmesriike Euroopa Kalandusfondi võimalusi kasutama. me pole veel kõiki võimalusi ära kasutanud ja kuni tänaseni liikmesriigid kasutasid ära vähem kui kakskümmend protsenti kõigist eraldistest kõrge kütuse hind on probleem, mille puhul äh, me saame kalandusfondi äh, kalalaevastike äh, uuendamise vahendeid kasutada, see on selge, et kütuse hind jääb kõrgeks ka lähiaastatel. ehkki eelmisel nädalal hinnad küll langesid sellegipoolest äh, on tõenäoline, et äh, hinnatase jääb kõrgeks lähitulevikus. seetõttu komisjon praegusel hetkel kaalub reformi, ühise kalanduspoliitika reformi äh, raames ja ka finantsregulatsiooni reformi raames, kuidas toetada vähem kütust tarbivat kalapüüki, meie eesmärgiks oleks sektorit ajakohastada ja muuta tugevamaks kütuse hinnakõikumiste osas. selline lähenemine aga peab võtma arvesse põhimõtet, et igasugune finantsabi või ei tohi mitte kunagi öö, suurendada meie kalanduse mõju nii-öelda, kui me tahame õiglast hinda, siis öö, siis tuleb seda teha maksimaalse jätkusuutliku püügi põhimõtetega kooskõlas. rohkem kala tähendab rohkem kalapüügivõimalusi, see tähendab ka rohkem tulusid sektorile mis puudutab vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstmist, tegemist ei ole sugugi mitte uue teemaga, mis on täna meie päevakorda tõusnud, komisjon viis läbi uurimuse kahe tuhande kaheksandal aastal ja analüüsis milline mõju oleks kolmekümne tuhande eurose ülemmäära tõstmine kuuekümne tuhande, kuuekümnele tuhandele eurole kolmeaastasel per-, perioodil ettevõtte kohta ja me jõudsime järeldusele, et see pole vastuvõetav, kuivõrd selline toetuse määra tõstmine muudaks soodustaks äh, kütust rohkem tarbivate äh, kalapüügivahendite ja aluste kasutamist ja seaks ohtu merekeskkonna. rohkem kütust äh, tarbivad suuremad alused saaksid sellisel juhul rohkem toetust kui väiksemad alused, mis tarbivad vähem kütust ja ma ei usu, et teie hulgas on neid, kes tahavad julgustada tegelikult äh, suuremate aluste kasutamist, mis tarbivad ka rohkem kütust ja seda kõike merekeskkonna arvelt. mõned Euroopa Parlamendi liikmed juba viitasid sellele siin on liikmesriike, kes nüüd praegusel hetkel peavad oma eelarvetesse sisse viima kärpemeetmeid ja seetõttu poliitiline toetus liikmesriikidelt on piiratud, kui tehtakse ettepanek, mis eeldaks riigieelarve vahendite suuremat kasutamist. isegi kui vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstetakse, ei oleks palju neid liikmesriike, kes saaksid seda uut võimalust ära kasutada maksumaksja raha kulutamiseks nii et äh, kui ainult äh, mõningad äh, liikmesriigid saavad kasutada vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstmist, siis see mõjutaks konkurentsi ja looks ebavõrdsed tingimused kalalaevastike vahel erinevates liikmesriikides ja see on kõige olulisem põhjus, miks me sellist toetuse tõstmist lubada ei saa ja mis puudutab kütusemaksu küsimust, mille rohelised tõstetasid, siis äh, meie nende lähenemisega ei äh, nõustu, tegemist ei ole küsimusega, äh, mida saab Euroopa tasandil lahendada, kütuse maksustamine peab olema maailma tasandil otsus, kütuse maksustamine Euroopa tasandil ainsa, ainult Euroopa tasandil moonutaks konkurentsi, seaks eba, Euroopa Liidu laevad ebasoodsasse tingimusse ting-, ebasoodsatesse tingimustesse ja sunniks äh, meie kalamehi ostma kütust väljastpoolt Euroopa Liitu lihtsalt. suur tänu ja järgmisena saavad äh, fraktsioonide esindajad sõna ja kõigepealt saab sõna proua Fraga STV-s Rahvapartei fraktsiooni nimel. suur tänu, härra president! oodates kalanduspoliitika reformi, äh, tahab Rahvapartei avaldada muret kalandussektori kriisi üle ja praegusel hetkel ei ole meil väga palju manööverdamisruumi selles sektoris. sektor on surve all, ebaseaduslik kala ülepüük moonutab Euroopa kalalaevastike konkurentsivõimet, ka Euroopa on üldiselt praegu majanduskriisis ja see samuti äh, ei aita kaasa äh, kalandusturu taastumisele, ei saa kõrge kvaliteediga tooteid osta turult äh, ja kahe tuhande kaheksanda aasta probleemid ei ole veel kaugele selja taha jäänud, paljudel ettevõtetel on likviidsusprobleeme, neil on vaja likviidsusvahendeid selleks, et oma ettevõtet ümber struktureerida ja äh, seda kõike tingimustes, äh, mis on äh, ebasoodsamad kui kunagi varem, seetõttu oleme teinud resolutsiooni ettepaneku pidades silmas seda, et tegelikult see abi ei lähe ühenduse eelarvele mitte midagi maksma ja äh, tegelikult on ülemmäärad äh, de minimis abi või vähese tähtsusega abi puhul äh, praegusel hetkel palju väiksemad kui näiteks põllumajanduse ja transpordisektori puhul. ja mul oleks üks küsimus ka volinikule kas tõesti on tõsi see, et liikmesriigid saavad otsustada, kas nad annavad seda abi või mitte? Äh, ja kas tõesti tekiks äh, lõhe äh, liikmesriikide vahel, on liikmesriike, kes tahavad kasutada seda abivõimalust ja neil peaks olema siiski võimalus me, minu meelest. ja järgmisena Katrin Trautmann, palun, ütleb härra president, suur tänu lugupeetud president, volinik, lugupeetud daamid ja härrad, kalandussektor on üha raskemate väljakutsetega silmitsi, äh, eriti on see mõjutanud, äh, eriti on seda kriisi mõjutanud äh, kalakvootide vähendamine ja samuti ka nafta hinna tõus, kütuse hind kõigub kuid äh, üldiselt äh, võib öelda, et äh, kütusehinna tõus on suureks probleemiks kaluritele nende igapäevatöös ja iseäranis väikestele kalur- või kalapüügiettevõtetele. tegemist on tõsise probleemiga, me peame oma kalamehi toetama ja seetõttu kutsuksin ma üles komisjoni vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstma. see aitaks kaluritel kriisiga toime tulla. tegemist on väheste eelarvevahenditega. kahe tuhande seitsmendal aastal komisjon äh, võttis mitmeid meetmeid äh, olukorra ja kriisi äh, lahendamiseks, millised on komisjoni praegused ettepanekud kriisi lahendamismeetmete osas, liikmesriikidel peaks olema ka võimalus kasutada määrusega lubatud vahendeid ja me praegusel hetkel oleme kujundamas ühise põllumajanduspoliitika kondikava ja me peaksime praeguses äh, tingimustes näitama, näitama, et me äh, peaksime andma võimaluse ka kaluritele tõestamaks, et nad tahavad kalavarusid säilitada, see on ka nende huvides. meil on vaja teilt kiiret vastust, äh, volinik, ja see oleks märgiks kaluritele, et me püüame neid toetada ja komisjon püüab äh, kala, kalapüügisektorit kui ajaloolist sektorit Euroopa Liidus säilitada. suur tänu ja nüüd Kris Davis suur tänu, me räägime siin toetustest äh, kaluritele kütuse hinna tõusu tõttu, homme räägime põllumeeste toetustest, siis äh, veokite juhtidest, lõpuks ka bensiinijaama äh, omanikest, sellepärast et ka nende kulud on suurenenud kütuse hinna kulude suurenemisega seoses. me kõik kannatame seetõttu, et kütuse hind on tõusnud, eks siis toetame kõik üksteist. see on tõesti absurdne ja tegemist on sellise lehmakauplemisega sektori huvide toetuseks ja see näitab seda, me kõik räägime, et me tahame läbi, me tahame jätkusuutlikke kui kalandussektorit, aga paistab, et mõned inimesed ei saa täpselt aru, mida see jätkusuutlik üldse tähendabki. volinik ütles päris selgelt, et nemad saavad aru, et kalandussektor ei ole mõningates, mõnes mõttes jätkusuutlik ise, aga seda mitte seetõttu, et kütuse hind on tõusnud, vaid sellepärast, et kalapüük on mitte jätkusuut-, on olnud mitte jätkusuutlik juba aastakümneid ja kui oleks seos hinnatõusuga kalaturul tarbijatele, siis me peaksime olukorda asuma uurima ka lihtsalt mitte jätkusuutliku kalapüügi toetamist toetada, see oleks absurdne, see oleks ju probleemi põhjuse toetamine kui härra Kadek küsimuse esitas äh, komisjonile kuu aega tagasi, siis äh, ütles äh, komisjoni esindaja, et nad ei kavatse kütusekulu kulude, kulusid korvama asuda ja nüüd on seda ka täna ka korratud, selle eest olen ma ka volinikule tänulik, suur tänu. järgmine kõneleja on härra Karabašik, kaks minutit, palun. aitäh, härra president, daamid ja härrad ühtne kalanduspoliitika, mis põhineb sellel, et me kaitseme looduskeskkonna, konda, peab tegelikult aitama kaitsma ka Euroopa kalandusettevõtteid. majanduslikust seisukohast lähtudes on kalandusettevõtted täiesti elutähtsad. kalandusettevõtted tähendavad ka seda, et väärtused antakse ühest põlvkonnast teise üle. majandusseisukohast on oluline säilitada majanduslikku tasakaalu, arvestades seda, et nafta hind on Euroopas tohutult tõusnud. ühtne kalanduspoliitika peab saama endale mehhanismi, mis võimaldab tal kaitsta kalamehi mis võimaldab kaitsta kalamehi hinnahüpete eest e,. dokid on meil kadunud ja me ei tohi enam lubada, et veel üks mingisugune meresektor läheb eh, Lähis-Ida, Kaug-Ida kätte. näete, ka Island kõhkleb, kas ta peaks liituma Euroopa Liiduga või mitte. meil on vaja eh, Eh, kiirendada tööd ühtse kalanduspoliitika reformi osas, sellepärast et kaitsta nii keskkonda kui ka kalamehi. aga jälle seisame me silmitsi küsimusega, et eh, kala, ühtne kalanduspoliitika regionaliseerub, suureneb valitsuste osa eh, kalanduspoliitikas ja niimoodi me loome ainult majanduslikku ebastabiilsust ja jätame kalamehed silmitsi oma saatusega. järgmisena äh, proua härra Pesset. suur tänu. minul on hea meel selle vastuse üle, mida me kuulsime. küsimusele, milline on nafta hinna tõusu mõju eh, kalandusele? sest tegelikult siin eh, vastuses oli ka järjepidevus, mida Euroopa Liit on üles näidanud. näiteks kui nafta hind tõuseb, siis on ju teada, et eh, me ei saa strukturaalset probleemi lahendada ad hoc põhimõtte järgi. nafta hind kõigub, aga küsimus on selles, et Euroopa Liit peab olema väga karmikäeline, kui tegemist on põhimõtetega, me peame võitlema kliimamuutuste vastu, me peame vähendama kasvuhoonegaaside emissioone. aga see tähendab omakorda, et me kasutame järjest vähem fossiilkütuseid me peame saatma välja täpselt vastupidus, vastupidise signaali, me ei saa tegeleda poliitikaga, mis on vastuoluline. me ei saa kogu aeg eh, soodustada kalapeste hulgas sellist süsteemi, mis lõppkokkuvõttes nad ka hukutab. vaja on ümber kujundada laevad ning peab tõepoolest tagama selle, et eh, hoitakse kokku kütust, et kasutatakse eh, keskkonnasõbralikke meetmeid. tänu ja nüüd on meil siis muud kõnelejad ja kõigepealt härra um, Valesa. suur tänu. me arutasime sama teemat juba kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Parlamendis ja siis me olime solidaarsed kalameestega ning komisjon tuli välja mitmesuguste meetmetega, mis äh, pidid pehmendama seda lööki erinevate regioonide jaoks, kus tegeldakse kalameestega. aga praegu on äh, kahe tuhande kolmandast aastast näha, et kaland kalastus on muutunud kallimaks, nelikümmend protsenti rohkem tuleb investeerida sellesse, et eh, üldse kala jõuaks tarbijateni ja põhipõhjuseks on siis eh, kõrge kütuse hind. me peame olema vastutustundlikud. kalapaadid sõidavad diisliga ja äh, seepärast eh, mõjub eh, kütuse hinna tõus väga tugevalt kalameeste tööd. kalurid peavad järjest kaugemale merele sõitma selleks, et kala kätte saada, see tähendab, et nad peavad rohkem eh, kütust kulutama. see vähese olulisusega abi peab tõusma kolmekümnelt tuhandelt eurolt kõrgemale kolme aasta jooksul, sest see aitaks eh, kaluritel raskes majanduslikus olukorras paremini hakkama saada. suur tänu, lugupeetud kolleeg ja meie järgmine kõneleja on proua Andres Parea. suur tänu, president meil on sel nädalal väga tihe töökava pla-, plenaaristungil on meil väga palju teemasid ja sellepärast on mul väga hea, et me siiski leidsime aega ka arutada eh, kütusehindu kalandussektori seisukohast eh, kahe tuhande eh, seitsmendast aastast alates on kütuse barreli hind praktiliselt kolmekordistunud ning see lihtsalt ei ole jätkusuutlik. me peame tegelema selle sektoriga, sest mõju on tohutu. me peame ühenduse tasemel reageerima, me peame tegutsema üheskoos. me peame arvestama ka seda, mida öeldakse siin parlamendis, mida ütlevad üksikud valitsused. loomulikult on vaja kokkuhoidu, aga siiski on vaja ühenduse tasemel eh, kiireloomulisi meetmeid. me tegelikult palume komisjonilt, et nad vaataksid seda, kuidas üldse on korraldatud kalandustegevus Euroopa Liidus, et selles oleks rohkem paindlikkust, aga siiski on vaja sinna ka süstida raha, et inimesed saaksid oma töö teha. ja see, tõepoolest me peame kasutama siin Euroopa Kalandusfondi selleks, et kasu, et aidata neid, kes on hätta sattunud eriti on vaja aidata e, väikekalureid. komisjon peaks e, seega tulema välja meetmetega e, ühtse kalanduspoliitika vallas, näiteks näiteks suurendama neid toetusi, mis on liikmesriikide jaoks olemas E, me tõepoolest peame mõtlema jätkusuutlikkusele, nii nagu te palusite seda teha. see on üks e, e, kalanduspoliitika osa, aga sellel on ka teine külg sellel mündil, see on see sotsiaalne mõõde ja sellepärast me peame olema väga paindlikud, nii kui me oleme paindlikud, siis me saame nendele anda ka hingamisruumi. nüüd härra Bilbao, palun. suur tänu, härra president meil on vaja kiireloomulisi konkreetseid meetmeid selleks, et vähendada eh, mõju, eh, mis naftahindade tõusul on kalandussektorile. sellepärast, et selles sektoris on järjest eh, vähem ressursse ning väga tõsine konkurents tuleb ka väljaspoolt ning see on muutnud konkurentsiolukorda. meil on vaja niisuguseid meetmeid mis tegelikult ei maksa Euroopa Parlament, Euroopa eelarve jaoks mitte midagi ning lisaks nendele meetmetele, mida juba rakendatud on, on meil vaja sellist innovatiivset poliitikat, mis suurendaks kalalaevade eh, energiatõhusust on vaja uurimistööd selles valdkonnas, sellest oleks suur abi, sellest oleks kasu eh, kala, eh, laevade ehitajatele ja tulevasel turul. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna proua Nikolescu, palun. suur tänu, proua volinik, meie jaoks on väga tähtis, et me ei unustaks ära seda, et äh, odava nafta aeg on läbi. nafta hind ei lange mitte kunagi enam kolmekümne, neljakümne dollarini barreli eest. kaheksakümmend, üheksakümmend dollarit barreli eest on juba väga madal hind ja meil tuleb midagi ette võtta nende mõjude vähendamiseks. me teame, et kalandussektoris on kohati konkurents väga suur ja seepärast tuleb meil midagi ette võtta selle sektori toetamiseks. me peame hoolitsema selle eest, et just äh, väikesed äh, kalandusettevõtted ei satuks löögi alla, sellepärast et nendest sõltub Euroopa kalanduse tulevik. ja ka kalandusrahastust on väga vähe praegu vahendeid kasutatud, nii et ka selle tööd tuleks äh, parandada. suur tänu, kallis kolleeg ja nüüd saab sõna härra Kriiton Arsenis, palun, kaheks minutiks. suur tänu, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, tõesti meil ei ole tulevikus kalandussektorit, kui meil ei õnnestu äh, pidurdada kalandustoodete hinnatõusu. me peame täpselt vaatama, mis praegu kalandussektoris toimub. just rannikukalurid kannatavad praeguse olukorra all. me kutsume üles meetmeid välja töötama, aga samal ajal on tegemist meetmetega, mida praktilises elus on väga raske kasutada, seda praeguse majanduskriisi tõttu. näiteks väga paljud liikmesriigid ei saaks vähese tähtsusega abi praegusel hetkel üldse mitte anda nii et me peaksime mõtlema meetmed, mis oleksid ka praktiliselt rakendatavad. võib-olla oleks võimalik kalandusrahastu kaudu toetada just neid liikmesriike, kus praegusel hetkel majanduslik olukord on väga halb. mina isiklikult tahaksin toetada vähese tähtsusega abi piirmäära tõstmist toetada, aga seda teatud tingimustel. nimelt siis, kui seda abi tagatakse just väikestele ettevõtetele, mis tegelevad rannikukalandusega. tegemist peaks olema ka ettevõtetega, mis peavad kinni säästva, keskkonnasäästliku arengu põhimõtetest. peale selle peaks äh, mõtlema ka sellele, et äh, poliitika oleks äh, sotsiaalselt jätkusuutlik. Euroopa kalandussektor peab muutuma tõhusaks keskpikalises perspektiivis ja tõesti, proua volinik, meil tuleb kontrollida seda, kuidas oleks võimalik kalandusrahastu vahendeid paremini kasutada ja eriti tuleks toetada neid liikmesriike, kus ei ole praegusel hetkel võimalik kaluritele toetusi maksta. suur tänu, härra Arsenis, ütleb härra president ja nüüd proua Jotova, palun. Iljana Marinova Jotova, palun. Äh, president, proua volinik, kallid kolleegid siin on räägitud väga palju tingimustest ja kriteeriumist selleks, et kalandussektorit säilitada jätkusuutlikuna. samal ajal aga kalurid sõltuvad ka ilmastikuoludest ja ebavõrdsest konkurentsist ja tihti tuleb neil nüüd tegeleda veel ka kõrge naftahinnaga. ja kõik need probleemid on kalandussektori viinud huku äärele. on viimane aeg üle vaadata Euroopa kalanduspoliitika, kui me soovime kalandusest tõsiselt rääkida kalahinnad on tõusnud nii kõrgele, et me tõesti peaksime küsima, kas Euroopa Liidu õigustik, kus piisab selleks, et tagada Euroopa kalurite ellujäämine. ma kutsun komisjoni üles, et ta vaataks vähese tähtsusega abi piirmäära uuesti üle ja peale selle komisjon peab aktiivselt julgustama liikmesriike kasutama ka äh, neid vahendeid, mis praegusel hetkel on juba olemas. mõned liikmesriigid üldse ei räägi nendest vahenditest, sellepärast et see võib äh, endaga kaasa tuua riigieelarvele kulusid. samal ajal aga kalurid näitavad näpuga Brüsseli poole Bulgaaria kalurid näiteks ei tea üldse, millised võimalused Euroopas on olemas. Nad on kirjutanud äh, valitsusele mitmeid kordi petitsioone, kuid nad ei tea mitte midagi vähese tähtsusega abist. liikmesriigid peavad tegema kõik selleks, et äh, vähendada kõrgetest hindadest tulenevaid mõjusid, negatiivseid mõjusid peale selle on protseduurid tihti kohmakad selleks, et saada Euroopa Liidult raha, kaasa arvatud vähese tähtsusega abi ja ma tõesti tänan proua härra Kadekit sellest, et ta selle küsimuse tõstatas. tahaksin siiski küsida, kuidas Euroopa Komisjon kavatseb julgustada liikmesriike vähese tähtsusega abi piirmäärasid tõstma ja mida kavatseb komisjon teha selleks, et saavutada tasakaal kulutuste kontrolli ja äh, rahale juurdepääsu juurde. suur tänu, järgmiseks härra Sanchez Presedo, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. nafta hinnatõusu puhul on meil tegemist struktuuriprobleemiga, ka sellega, et äh, toot-, pakkumine on madal ja nõudmine on kõrge. hinnad on kõikunud ja seepärast tuleb nüüd tõesti midagi ette võtta selleks, et et äh, vähendada kõrgest nafta hinnast äh, tulenevaid probleeme. ja mis puudutab nüüd seda vähese tähtsusega abi küsimust, siis äh, väga tähtis on tagada see, et abi andmisega konkurentsi ei moonutatakse. me võiksime olla siin auahnemad ja minema kaugemale kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiast ja ühise kalastuspoliitika reformist. me peaksime tõesti vaatama, et kogu sektor, kogu kalandussektorit reformitakse ja samal ajal toetatakse neid, kelle õlul see sektor püsti püsib, nimelt väikese ja keskmise suurusega ettevõtted. ja tõesti, proua volinik võiks mõelda selle peale, kuidas kalandusrahastu vahendeid kasutada, see on väga mõistlik lähenemine ja proua volinik võiks selle kohta rohkem informatsiooni anda. suur tänu, härra Sanchez Presedo ja nüüd proua Grillier, palun kallid kolleegid, Euroopa Liidu kaluritel on kolm suurt probleemi. esiteks see, et toetuste süsteem on väga kompleksne ja väga raske on neid saada siis äh, haridusküsimused ja kalurite kui elukutse staatus. ning kolmandaks see, et nende töötingimused on viimastel aastatel veelgi halvemaks muutunud kahe tuhande kaheksandast kahe tuhande kümnenda aastani on eh, nafta hind tõusnud väga palju. seepärast kutsun kolleege üles, et et eh, liikmesriikidel tuleks lubada vähese tähtsusega abi piirmäära tõsta, niimoodi oleks võimalik kalureid aidata nende ettevõtete püsimajäämisel ühise kalastuspoliitika reform tuleb läbi viia. Euroopa Liit peab näitama just tänasel Euroopa päeval, kuidas ähm, me arvestame kõikide inimestega Euroopa Liidus. suur tänu, järgmisena kolleeg Ferreira, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. nafta kõrge hind on kriisi mõjusid veelgi raskemaks muutnud. väga paljude kalurite äh, kriisist väljatulek on suure küsimuse all. Nende sissetulekud äh, kaovad ja nafta hinna kõikumine on muutnud olukorra väga raskeks. peale selle praegune impordipoliitika on taganud endaga selle, et kala kokkuostuhinnad on kas jäänud samaks või langenud samal ajal, aga kala hind poodides on tõusnud. ühine kalandusturg ei ole aidanud äh, kaasa aidata kokkuostuhindade tõusule ja sellele, et kogu tootmisketis ka siis sissetulek võrdselt jaotatakse. väga paljud ettevõtted on läinud pankrotti, lahti ning suure tõenäosusega paljud kalandusettevõtted lõpetavad oma töö veel ka järgnevatel kuudel ja aastatel ja seda just nafta hinnatõusu tõttu. eriti just äh, rannikukalurite olukord Portugalis on väga raske. üheksakümmend protsenti kaluritest on rannakalurid äh, Portugalis ning äh, see komisjoni paindumatu lähenemine ja see, et meetmeid vastu ei võeta, on täiesti vastuvõetamatu ja proua volinik näitas seda täna veel kord. ta äh, on pakkunud välja ainult ühe lahenduse, nimelt see, et äh, kogu laevastik lihtsalt lahti lammutada, ehk et haigele ei pakuta mitte ravi, vaid ta lihtsalt tapetakse ära nii et niimoodi me ei või jätkata, praegusel hetkel pole komisjon lahendanud mitte ühtegi kalandussektori probleemi. kalandussektoris on pigem keskendatud ainult äh, mõndadele üksikutele sektori osadele, meil on aga vaja laiapõhjalist lähenemist selleks, et äh, kogu sektori olukorda parandada. meil peaks olema ka tagatisfond Euroopa Liidu tasandil selleks, et äh, Ähm, kaluritele tagada kindla hinnaga naftat ja me peaksime kasutama ära kõiki võimalikke meetmeid, mida Euroopa Liidu rahastud ette näit-, näevad selleks, et äh, toetada kalureid praegusel äh, kõrge nafta hinna ajastul. peale selle tuleks meil mõelda veel ka meetmeid äh, pikaajalises perspektiivis kalandussektori toetamiseks. meil on vaja kõrgemaid kala kokkuostuhindasid ja seda, et äh, tootmisahelas kõik osapooled saavad väärilise tasu oma panuse eest. meil on vaja kalandussektorit toetada äh, eriti kui me räägime praegu erinevatest äh, püügivahenditest ja ka sellest, et kalandussektor peab muutuma keskkonnasäästlikuks ja keskkonnasõbralikuks. jah, meil on vaja üksikuid meetmeid, aga meil on vaja ka laiapõhjalist lähenemist, meil peaks olema koordineeritud äh, toetusi selleks, et äh, lõhed erinevate liikmesriikide vahel ei suureneks praegu, sest praegusel hetkel on kriis juba neid lõhesid nii palju suurendanud. suur tänu ja nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde kõigepealt esimene kõneleja. härra Troets, suur tänu. mul on üks küsimus, loodetavasti saan ka vastuse. kalandussektor äh, on kriisis, selles pole vähimatki kahtlust. kalameeste sissetulekud vähenevad, nende tegevus äh, on piiratud. me räägime siin tegevusest, mis pole jätkusuutlik, me räägime kütusehinna tõusust, me räägime raskustest, millest tulenevalt kalurid vajavad meie toetust. nagu härra Kadek ütles, olukord on keeruline ja me ei peaks töötama tsüklilistele meetmetele vastu erakorralistes tingimustes. komis-, kalamehed on juba oma kalapüügivõimsust pidanud vähendama ja seetõttu peab komisjon kiirelt meetmeid võtma ja tegema seda kohe. suur tänu, härra Alves. suur tänu härra president, ka mina tahaksin äh, liituda nendega, kes avaldasid muret äh, kalurite sissetulekute vähenemise üle äh, ja too kalatoodete hinna languse ja kütuse hinna tõusu üle. kütuse hind mõjutab väga suurel määral väikeste ja keskmise suurusega kala, laevaehitajate äh, toimetulekut, nii nagu ka kalameeste toimetulekut. ja kütuse hind mõjutab negatiivselt äh, kogu sektorit, üha vähem kalamehi saavad äh, minna merele, kala hind äh, väheneb samal ajal kolmandate riikide importide tõttu ja inimesed loobuvad kalandussektorist ja kalurid äh, peavad äh, oma ameti maha panema, töökohad kaovad, kui me tahame kriisi seljatada, tuleb kohe tegutsema asuda. peame tegutsema otsusekindlalt ja komisjon peab äh, positiivselt reageerima, esitades lühiajalised ja pika, pikaajalised meetmed sektori probleemide lahendamiseks seoses kalameeste vähenenud sissetulekutega. härra Romeima. kallid kolleegid, ütleme selgelt välja, Euroopa kalala, kalalaevastikke tuleb ümber struktureerida ja me peame energiaintensiivsete kahjulike aluste kasutamise lõpetama ja asuma kasutama äh, vahendeid, mis nõuavad vähem energiat ja on jätkusuutlikumad äh, keskkonna seisukohast, sotsiaalselt ja majanduslikult. ja äh, riigi toetuste suurendamine kütuse hinnatõusu tõttu oleks valeks sõnumiks, pidades silmas ühise põllumajanduspoliitika reforme ja see annaks, oleks stiimuliks kaluritele suurte kütusemahukate laevade kasutamiseks, seetõttu tuleb see hukka mõista. tõesti, me seisame silmitsi struktuuriliste probleemidega ja praegune olukord näitab et, et seitsekümmend protsenti Euroopa kalaliikidest on üle püütud ja me peame igal juhul ületpüüki takistamine, kõikide vastupidiste meetmete kasutusele võtmine oleks äh, igal juhul vale otsus. suur tänu, äh, härra Romero, äh, härra Henin. suur tänu, härra president, ma kuulasin, kuidas me kolleegid rääkisid jätkusuutlikkusest ja sellest, et tuleb toetada äh, kalureid, äh, sellepärast et sektor ei saa hakkama endaga. aga me peame tegema otse vastupidist, kalurid tahavad elada oma toedust, äh, oma, oma sektorist ja kui kütus on ajutine probleem, siis äh, tuleb äh, investeerida uuringutesse, mis äh, aitaksid meil kasutusele võtta mootorid, mis kasutavad vähem kütust. kõik sellised alused, mis kasutavad vähem kütuseid, kütust ja mis on väiksemad, on teretulnud ja selles suunas me peaksime liikuma. praegusel ja praegusel hetkel kala hind uuenduste tõttu äh, langeb, aga tarbija maksab see äh, siiski väga kallist hinda kala eest, tarbijal pole vahendeid selleks, et kala osta äh, see näitab, et me peame tegelikult uurima kalandussektorit põhjalikult, nii et ei kannataks kalurid, iseäranis väikekalurid. härra Prants suur tänu, härra president, kütuse hinna tõus on täiendavaks probleemiks kaluritele, aga see on tegem-, tegemist on viimase probleemiga probleemide reas, mitte esimese probleemiga. Briti kalameeste jaoks kõige suuremaks probleemiks on Euroopa Liidu liikmelisus. Ühendkuningriik annab Euroopa Liidule seitsekümmend protsenti äh, kala, äh, kalapüügist, aga ainult kolmkümmend protsenti on meie kvoodid, äh, Euroopa Liidu kvootidest. meil peaks olema proportsionaalsem jaotus, iseäranis Gotlandi osas, kus Äh, saavad, kus nad saavad ainult seitse tuhat tonni praegusel hetkel. Ühendkuningriigi kalamehed kannatavad äh, praegusel hetkel äh, ja, ja peavad merelt koju jääma. ja Briti kalamehed tahaksid õiglasemat kohtlemist, Briti kalamehed tahavad suurendada merel veedetud päevade arvu, me oleme siin rääkinud jätkusuutlikust kalapüügist, Briti kalamehed Briti vetes ülepüügiga ei tege-, tegele, aga Briti veed on avatud kõigile ja see on probleemiks. suur tänu ja nüüd annan sõna meie volinikule, proua Tamanakile, palun. suur tänu, härra president. ma mõistan teie muret igakülgselt, jagan teie muret äh, kalameeste sissetulekute pärast. ja iseäranis tunnen muret väikeste kalalaevade omanike ja väikeste kaluriettevõtete pärast. kuid kas probleemi põhjuseks on kütusehinna tõus? olete te selles kindlad? me oleme rääkinud sellest probleemist ikka ja jälle ja ole, oleme öö, pidanud tõdema, et probleem oli olemas juba enne kütusehinna tõusu, isegi enne. loomulikult ma mõistan, et kütusehinna tõus võib probleemi veelgi süvendada, kuid probleemi peamine põhjus siiski on ülepüük ja ülepüük, mis on meie kalavarud seadnud ohtu, me oleme sellest rääkinud ja see on see probleem, mille, millele me otsime lahendust kalanduspoliitika reformi kaudu täna räägime me kütusehinna tõusust, jah, see on probleem. kuid räägime nüüd sellest, kuidas see probleem seljatada. ainukene moodus selle probleemiga toimetulekuks äh, alaliselt on äh, meie kalandussektori vastupanuvõime suurendamine hinnakõikumistele, kütusehinna kõikumistele, see on ainukene jätkusuutlik lahendus, sellepärast et me ei saa kütuse hinna kõikumisi äh, ette ennustada. Äh, näiteks Belgia on äh, oma kalalaevastike mootoreid parandanud ja nüüd on nad vähendanud oma kütuse tarbimist kahekümne protsendi võrra oma kalalaevastikus. ja see on õige lähenemine, selles suunas me püüame liikuda kuid sellegipoolest, äh, te-, mis äh, puudutab teie ettepanekuid, siis äh, te olete teinud ettepaneku komisjonile suurendada vähese tähtsusega abi ülemmäära. ja mis see, mis see ülemmäär siis on? see ülemmäär on liikmesriikide abi ülemmäär, mida liikmesriigid saavad anda oma sektoritele. kui nüüd komisjon tõstab seda ülemmäära, siis tähendab see seda, et ainult need liikmesriigid, kelle eelarves on piisavalt vahendeid, saavad seda abi osutada ja sellega me loome ebaõiglased tingimused, ebavõrdsed tingimused äh, meie sektoris erinevate riikide vahel. ainult rikkamad riigid saavad seda võimalust ära kasutada. ma pean lihtsalt teile asjad välja ütlema, et te saaksite aru, kui me seda ülemmäära kasutame, siis ainult suuremad alused saavad kasu sellest ja seetõttu olen ma väga üllatunud, et Euroopa Parlamendi liikmed äh, minu jaoks uskumatult küsivad äh, minult, kas me ei saaks vähese tähtsusega abi ülemmäärast tõsta, et liikmes, liikmesriigid võivad juba praegu oma, oma kalandussektorit toetada. ja mis puudutab fondi vahendeid, siis liikmesriigid kasutavad praegusel hetkel ära ainult kakskümmend protsenti meie fondi va võimalikest vahenditest ja mõned parlamendiliikmed viikasid, viitasid sellele, et neid vahendeid ei saa kasutada sellepärast, et seal on erinevad tingimused ja nii edasi ei, meil on paindlikud tingimused, liikmesriigid saavad äh, oma eraldistega mängida, kõik liikmesriigid saavad seda. ainult Itaalia on meie poole pöördunud ja palunud äh, eraldiste ümbersuunamist. ja me oleme seda neile võimaldanud, miks te ei mõju, äh, pöördu oma liikmesriikide valitsuste poole ega palu neil neid vahendeid kasutada nii nagu kord ja kohus, kui nad tahavad abi ma olen valmis äh, kogu seda protsessi lihtsustada, aga keegi ei ole meie poole pöördunud ega pingutusi teinud, nii et vastates teile päris otsekoheselt, jah, rahalised vahendid on olemas, jah, liikmesriigid saavad neid kasutada, jah, liikmesriigid äh, saavad omaenda vahendite abil äh, vähese tähtsusega abi ülemmäärast kõrvale liikuda ja kui me praegu ametlikult tõstame seda vähese tähtsusega abi ülemmäära ametlikult, siis äh, me toetame, siis me toetame diskrimineerimist liikmesriikide ja suurte ja väikeste aluste vahel. jah, olukord on problemaatiline ja seoses reformiga võime läbi rääkida omavahel, mida me saame teha selleks, et oma väikese suurusega kalapüügiettevõtteid toetada ja võime rääkida ka äh, kõiki teisi Äh, kõikidest teistest ettepanekutest, aga mis puudutab konkreetselt vähese tähtsusega abi ülemmäära tõstmist, siis sellest ettepanekust nüüd küll kellelegi abi ei ole. suur tänu. nüüd äh, see arutelu on lõppenud. hääletus toimub neljapäeval keskpäeval ja nüüd meil on paariminutiline vaheaeg, et komisjonid, et volinikud saaksid kohta vahetada